tahaksin teatada eh, sellest, et meie kodukorra reegli kahesaja, kakssada kolmkümmend üks artikli, artikli neli järgi ei ole esitatud mitte ühtegi korrektsiooni hääletusele, nii et, et seega on korrektsioon